nii et täiesti uskumatu, et nii erapoolikult on käitunud Euroopa Parlamendi president. Will... suur aitäh, härra Kolnis, ma edastan teie sõnumi Euroopa Parlamendi presidendile. kolleegid, palun taastada kord. täiskogu saalis lähme edasi hääletusselgituste juurde. kõigepealt need mis eile jäid lõpetamata ja siis tänased hääletusselgitused, nagu te isegi ette võite kujutada, siis on hääletusselgituse taotlusi väga palju. kallid kolleegid, palun kuulake mind ära. me saame jätkata vaid kuni kolmveerand kolmeni, kõige hiljem, sellepärast et siis peame me saali ette valmistama, kui istungjärk jätkub kell viisteist null null, nii siis on hääletusselgitusi edasi võimalik veel esitada järg-, homme või siis teha seda ka kirjalikult ja kõigepealt on sõna proua Nirjada Leadil. suur aitäh, proua president! jah, tõepoolest, selles raportis on ka positiivseid aspekte, näiteks on kuku-, on kutsutud üles mitmeaastast finantsraamistikku läbi vaatama, siis jäin mina siiski erapooletuks. ma ei saanud seda raportit toetada sellepärast, et kui meil on ikkagi veel seesama finantsraamistik, nagu ta praegu on, siis mis iganes otsus tehakse, on halb, meil on vaja tegelikult täielikult läbi vaadata finantsraamistik aastaks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. meil on vaja avalisektori investeeringute kava, mis vähendaks vahet rikaste ja vaeste vahel, võimaldaks taastada majanduskasvu ning ühtlasi suurendada majanduslikku sotsiaalset ühtekuuluvust Junckeri investeerimise kava alal käivad praegu arutelud, väga oluline, et me just avaliku sektori investeeringuid soodustaksime ning ei lubaks erastamist võtmetähtsusega sektorites, nagu näiteks energia ja veevarustus, aitäh! Um, suur aitäh ja nüüd on sõna härra Messerschmittil, üheks minutiks palun. suur tänu, mina hääletasin selle raporti vastu jah, see oli täiesti õigustatud, sest et me ei ole ju mitte ettevõtlusvaimu vastu ega ka tööhõive vastu. mitte selles ei ole asi. loomulikult peaks meil olema oma vahendid Euroopa Liidul peaks olema suurem legitiimsus, nii et meil oleks vaja midagi konkreetsemat kodanikele. loomulikult äh, ei tähenda see seda, et me võiksime rohkem raha võtta kodanike rahakotist ja see on ju täiesti ebademokraatlik ja sellepärast olengi ma selle raporti vastu. suur aitäh ja järgmine kõneleja on kolleeg Boltšak. proua president, suur tänu mina hääletasin selle raporti poolt erinevalt eelkõnelejast. me ju nägime ka hääletuse käigus, et asjad läksid nii, nagu nad pidid minema. tahaksin nüüd aga välja tuua siin kaks põhimõttelist küsimust. esiteks, meiepoolne toetus VKE-dele ja lisaks tuleb kindlasti rõhutada ka seda, et rohkem kui kakskümmend protsenti ettevõtetest kannatavad majanduskriisi all. ja just nimelt ettevõtted on need, kellega me peame arvestama ka struktuurifondi vahendeid jagades Euroopa Liidus, just nimelt see on ju osa ka investeerimiskavast ja sellepärast äh, oli täiesti õigustatud selle raporti toetamine ja suur rõõm, et seda tegin ka mina. nüüd lähme edasi hääletusselgituste juurde ja räägime Euroopa Liidu finantshuvide kaitsest ja pettusevastast võistlust käsitlevast kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta aruandest, kõigepealt härra Pospišil, palun. no, yes, sir. palun, teil on sõna. suur tänu proua president, mina hääletasin selle raporti poolt. Euroopa Liidu finantshuvid on ju väga suure tähtsusega. minu kodumaal on näha olnud edasiminek, mis puudutab meetmeid, mis tegelikult enne ju kahjustasid Euroopa Liidu finantshuvisid raportis keskendutakse Olafi tegevusele ja seda kõike selleks, et tagada, et Euroopa Liidu vahendeid kasutatakse eesmärgipäraselt ning et tuvastada seda, kas on toime pandud pettusi. nii et ma toetan seda raportit ja minu arvates on see teema eriline tähtis, eriliselt tähtis, kui me räägime siin ka kodanikupoolsest usaldusest. proua Guifrida suur tänu, need andmed, mis on meie käsutuses, on näha, et kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal suurenes rikkumiste arv kuusteist protsenti võrreldes eelnevaga ja kõige rohkem teeb muret just see, et üht, ühtekuuluvuspoliitika kannatab selle tõttu kõige rohkem. sellepärast, et tegemist on rahaliste ressurssidega, mis on tegelikult mõeldud meie kodanike heaolu tõstmiseks, majanduskasvu parandamiseks. ja väga paljud rikkumised äh, on registreeritud äh, ja on äh, tegelikult seotud sellega, et ei teata siiski, millised on reeglid ja millised on äh, määrused, seetõttu tuleks äh, ikkagi rakendada nulltolerantsi nende pettuste suhtes ja kutsun üles võitlema kõikide vahenditega nende pettuste vastu, järgnema, järgima vastavaid kodukorra reegleid ja kaasata kõiki et, öö, osapooli, kes on selle protseduuriga seotud selleks, et tagada ressursside otstarbekas kasutamine. Is... suur aitäh, härra proua Anderson oleks järgmine, aga teda ei ole vist siin ruumis, nii et annan siis edasi sõna härra Heisile. suur tänu, proua president, mina hääletasin selle aruande poolt, see on ju oluline osa sellest, mis on aluslepingutes ette nähtud ja äh, siin äh, selle aruandega tehakse ülevaade sellest, milline on pettusealane olukord äh, Euroopa Liidus. ja üks kõige ilmselgemaid näiteid sellest, äh, mitte ainult Euroopas, vaid ka mujal, on salasigaretid. liikmesriikides lausa kümme miljardit läheb maksutuluna kaotsi salasigaretidega kauplemise tagajärjel. kahe tuhande seits-, neljateistkümnendaks aastaks äh, on need numbrid lausa uskumatud, Iirimaal on need numbrid ka väga suur, eelmine aasta oli see number kak-, äh, sada kolmkümmend milja-, miljonit salasigareti Iirimaal. nii et meil on vaja suuremat koordinatsiooni, paremat koostööd äh, tolli ning Maksuameti vahel ning ühtlasi piirivalve vahel selleks, et me suudaksime sellele probleemile lahenduse leida, aitäh! suur tänu ja järgmiseks palun proua Maletitš, üks minut suur aitäh, proua president! iga aasta esitab Euroopa Komisjon aruande Euroopa Liidu finantshuvide kaitse kohta, eesmärgiks on teha lõpp igasugusele pettusele ning tagada korralik majandusalane juhtimine. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta aruandes juhitakse tähelepanu sellele, et seitsmeteistkümne protsendi võrra on vähenenud need negatiivsed mõjud Euroopa Liidu finantshuvidele, kuid samas on rikkumisi endiselt, me näeme, et põhimõtteliselt süsteem toimub paremini, avastatakse rohkem rikkumisi, aga ilmselgelt on meil vaja rohkem ära teha ennetustöö osas. tahaksin julgustada nii Euroopa Komisjoni kui ka liikmesriike tegema suuremat koostööd selleks, et suurendada läbipaistvust ning ühtlasi olla vastutustundlikumad ning ühtlasi tegutseda üheskoos selleks, et tõesti ka pettust, pettuse juhtumeid vähendada ning ka rikkumiste arvu, mis avastatakse, suurendada. järgmist kõnelejat ei ole siin saalis ja siis annaksin sõna härra Messerschmittile üheks minutiks, palun. tegelikult on ei ole see esimest korda, kui ma kutsun üles või see on üsna harv juhus, et ma kutsun üles kodanikel lugema aruandeid Euroopa Liidu kohta, aga see oleks just nimelt selline aruanne, mida nad lugema peaksid, täiesti uskumatu on ju see, kui väga väike kontroll on Euroopa Liidul selle üle, mis toimub, Euroopa Komisjon ei ole oma poliitikat sugugi muutnud ja samal ajal kui nad peaksid ju näitama üles suurimat distsipliini, kui nad kasutavad maksumaksjate vahendeid, seda nad aga küll ei tee, küll aga nõuavad nad sellist distsipliini liikmesriikidelt. täiesti ebaseaduslik on ju see, kui inimesed Euroopa Liidult raha varastavad. ja härra Poletšak, palun suur tänu, see raport, mida mina toetasin, tähendab, et tahaksin välja tuua siin mõned kõige olulisemad punktid, mis puudutavad pettust ja kahjustavad ka ühtekuuluvuspoliitikat, jah. võib-olla põhimõtteliselt see kahju ei ole kuigi suur numbriliselt, aga me näeme siiski, et siin on mõningad murettekitavad aspektid, näiteks on Euroopa Liidu vahendeid kasutatud valesti riiklikes kavades ja ka tegevuskavades vahendite kasutamist ei ole jälgitud süstemaatiliselt Ehm, näiteks käib see Tšehhi Vabariigi kohta, aga samas peaksime ikkagi keskenduma kõikidele erinevatele pettuse vahenditele. järgmiseks äh, Montenegro eduaruanne kohta ja esimesena härra Caputo, palun. suur tänu, proua president. jah, Montenegro eduraport tervit-, tõstatab terve rea küsimusi, kuusteist peatükki on juba suletud, aga tegelikult et äh, osad on nagu nii-öelda esialgse versioonina suletud. me ei ole päris kindlad, kas Montenegro on kooskõlas Euroopa ühise julgeoleku ja välispoliitika, tegelikult äh, ikkagi näeme, et äh, äh seoses rahvusvahelise terrorismiohuga ei ole äh, see tagatud. ja seetõttu hääletasin äh, selle resolutsiooni poolt Speaker... suur tänu. järgmisena härra Bogovitš, üks minut, palun. mis puudutab läbirääkimisi Montenegroga, siis need algus, said alguse aastal kaks tuhat viis. kahekümne kolmest kuusteist peatükki on suletud ma ei ole päris kindel, kas Montenegro liigub õiges suunas, kas ta on teel Euroopa Liidu poole paljudes valdkondades. jah, on häid tulemusi, ka majandustulemusi, aga need jõupingutused, mis on tehtud, neid tuleks jätkata. täpselt nagu teiste kandidaatriikide puhul Montenegros on äh, sarnased probleemid ikka jälle inimõiguste teema, õigussüsteem. ja see on terve selles piirkonnas äh, probleemiks. tahaksin näha ka seda, et elatustase tõuseb Montenegros, aga samuti moraal, aitäh. Džambraski, please, for one minute. Džambraski, palun, üks minut. head kolleegid, mina toetasin seda raportit, äh, kuna tal on äh, eesmärk ja ta näitab äh, ikkagi Montenegro edusamme Euroopa Liiduga liitumise suunas. Äh, hea küll, probleemiks on ikkagi väljendusvabadus, sõnavabadus, meediavabadus, suhted Horvaatiaga, aga tervikuna võime öelda seda, et Montenegro ikkagi liigub õiges suunas, püüdes rakendada Euroopa Liidu seadusandlust puudub veel üksmeel seoses terrorismivastase võitlusega, ISISega ja Ukraina sündmustega. Montenegros on väga selge arvamus, et inimesed äh, äh ikkagi äh, osalevad ISISe tegevuses. toetasin raportit, kuna see on objektiivne. suur tänu, proua Petja, üks minut. toetasin resolutsiooni kahe tuhande neljateistkümnenda aasta Montenegro edu raporti kohta, sellepärast et siin toodi välja selgelt, et Montenegro on edusamme teinud, aga siin on välja toodud ka konkreetsed probleemid, millega Montenegro peab lähitulevikus tegelema. tahaksin rõhutada peatükke kakskümmend kolm, kakskümmend neli, nendele tuleks juhtida eraldi tähelepanu, põhimure on õigusriik, õigussüsteem, et see oleks tõhus ja toimiv, korruptsioonivastane võitlus pressivabadus, hea haldusjuhtimine ja tuleks rakendada ka ja luua ka seadused selleks, et äh, poliitiliste parteide rahastamine oleks läbipaistev ja tuleks äh, hüvitada kahjud, mis on tehtud sõja ohvritele. resolutsioonis on äh, juttu ka sallivuse, salliva õhkkonna tekitamisest ja äh, vähemuste kohtlemisest väga oluline on, et Montenegro äh, respekteeriks äh, mitmerahvuslikkust õhkkonda Bokakotovska. ja nüüd liigume edasi järgmise teema poole, endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi äh, kahe tuhande neljanda, teistkümnenda aasta eduaruanne. esimene, proua Anderson Martin toetasin seda raportit, siin on kaks olulist poliitilist sõnumit. esimene on see, et Makedoonia ei saanud läbirääkimisi jätkata, kuna neil oli Kreekaga kana kitkuda. see on väga äh, komisjon peaks siin olema selgesõnaline, ütlema, et läbirääkimisi tuleb jätkata, vastasel juhul me siin edu ei saavuta. olulised küsimused on ka haldusjuhtimine, riigijuhtimine ja pressivabadus. mõningad märkused, mis puudutab äh, afääri seoses ebaseadusliku rahastamisega, kui, kui siin ka osa sellest vastab tõele, siis see on väga ohtlik, siis äh, on demokraatia alused ohus, nii et ma kutsuksin äh, Makedoonia võime üles äh, viima läbi sõltumatu uurimine ja et õigus võidetaks. ki nikakor ni rožnato in hkrati endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi eduarendajate kohta, siin puudub põhjalik analüüs. Makedoonia peab astuma konkreetseid samme õiges suunas. tuleb lahendada probleemid nii kiiresti kui võimalik, et läbirääkimisi saaks jätkata. praegune poliitiline olukord Makedoonias on, äh, võiks öelda, kriitiline kui me läbirääkimised edasi lükkame, siis võib kriis veelgi suureneda ja süveneda, nii et me peaksime toetama püüdlust liikuda stabiilsuse suunas selles piirkonnas. me ei tohiks lubada seda, et olukord muutuks veelgi ebastabiilsemaks, me peame dialoogi jätkama. härra Džambavski, üks minut, palun. suur tänu, proua president. ka meie toetasime seda raportit, tegemist on olulise sõnumiga, et äh, lahendada ikkagi kahepoolselt kõik probleemid Makedoonia ja Bulgaaria vahelise kokkuleppe sõlmimine tuleks äh, lõpule viia. ja riigid peaksid tege-, tagama ikkagi selle, et äh, inimõigused on tagatud, inimõiguse, kodanikuõigused on tagatud. dokumendis mainiti ka seda, et on äh, Makedoonia kodanikke, kes identifitseerivad ennast bulgaarlastena, seda tuleb respekteerida ja see on äh, ainus võimalus integratsiooni ideed jätkata, et need suhted taastataks. proua Petir, palun üks minut toetan solidaarsust, mida me Makedoonia suhtes üles oleme näidanud resolutsiooni kirjutades ja ma loodan, et komisjon ja nõukogu leiavad lahenduse taha, taastada äh, läbirääkimised Makedooniaga uuesti, need uuesti avada, konfliktid tuleb lavada, äh, lahendada vastavalt Euroopa sõidusandlusele. Makedoonia on oodanud kümme aastat, kuna on konflikt äh, nime pärast Kreekaga ja see on makedoonlastele, Makedoonia inimestele väga negatiivse mõjuga Horvaatia näitas, milline on see hea praktika ja siin tuleks ka Makedoonia puhul sama praktikat rakendada. kutsun üles Euroopa Nõukogu ja komisjoni kasutama neid häid näiteid, mis on eelmistelt läbirääkimistelt võtta ja kiiresti leida lahendus, et Makedoonia saaks läbirääkimised avada. Makedoonia seda väärt. The... suur tänu. Serbia kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eruanne, esimene kõneleja on härra Popišil. üks minut, palun. suur aitäh. Serbia äh, delegatsiooni liikmena ma tunnen head meelt saavutatud edusammude üle, samas jällegi see raport on eriti oluline, sellepärast et äh, siin äh, viidatakse teatud probleemidele, mis endiselt on olemas kohtusüsteemi küsimuses, samuti politseireform, võitlus korruptsiooni vastu. see riik äh, üritab reforme läbi viia, aga siiski olukorda on võimalik veelgi parandada. see leiab siin raportis ka selgitamist selleks, et õigusriiki jalule seada, äh, omavahel pingutada, see võimaldaks samuti Euroopa Liiduga hiljem liituda äh, riigisüsteemi reform, justiitsreform, politseireform, need on kõige olulisemad, kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ootavad neid reforme. aitäh ja härra Bogovič, palun resolucijo ki govori o napredku srbije sem z velikim veseljem podprl govori o velikih prizadevanjih srpske vlade. ma toetasin eh, Serbia eduaruande resolutsiooni, väga hea on näha, et Serbia teeb edusamme. valitsus on võtnud vastu reformikava, et taastada heanabelikud suhted piirkonnas, ta luua õigus et eh, põhineda õigusriigil ja järgida Euroopa Liidu seadusi, euroopalikke seadusi, nii et et äh, nad on ära teeninud ka solidaarse suhtumise Euroopa poolt. Nad on teinud väga palju edusamme. nii et varem äh, või hiljem on nad valmima, valmis liituma Euroopa Liiduga. inimesed toetavad Euroopa Liiduga liitumist ja me peame seda protsessi ka omalt poolt toetama, nii rahaliselt kui muidu. härra Džambavski aitäh, head kolleegid, toetasin ka seda resolutsiooni, seda raportit. tegemist on väga olulise sõnumiga, see peab äh, olema kuulda, see tuleb edasi anda ka nende valitsusele. Nad on äh, liikumas Euroopa, liikuma õigussüsteemi poole ja Serbia ise tunnistab seda, et äh, kõik vähemused, neid tuleb kohelda võrdselt, nad peavad saama õppida oma emakeelt ja, ja ka õpetada oma emakeelt. Serbia lääneosas äh, on Bulgaaria vähemus, seal on olnud äh, küll väga suured tõkked, äh, väga suured lahkhelid ja konfliktid, sellega tuleb tegeleda, sellest tuleb tasandada. suur aitäh ja proua Petir! suur aitäh, mina toetasin resolutsiooni Serbia kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eduaruanne, mille valmistas ette härra David McAllister, sellepärast et siin väljastatakse sõnum, mille kohaselt me tuleme, peame abistama Serbiat selleks, et Serbia saaks jätkata Euroopa Liidu teel. ma usun, et Euroopa Liidu komisjon peab mängima olulist rolli siinkohal, sellepärast et tema asi on kaitsta õigusriiki samuti tunnen head meelt selle üle, et suur osa muudatusettepanekuid, mille esitasin koos Horvaatia kolleegidega, läksid sisse ning siinkohal tahaksin samuti toonitada seda, milline on Vojvodinas äh, Serbia äh,, Horvaatia vähemuse olukord ning mis on kaduma läinud inimestega. samuti me peame mõistma, kuivõrd äh, problemaatiline on praegu jurisdiktsiooni ning riigiasutuse küsimuse Serbias, sellepärast Serbias kasutatakse ära äh, universaalne jurisdiktsiooni põhimõtet tänased muudatusettepanek äh,, täna, hiljuti vastu võetud seadused näitavad, et niimoodi ka tehakse. me peame hakkama probleeme lahendama ning see on jällegi põhjuseks, miks ma sooviksin äh, üles kutsuda võime äh, seadusandlust läbi vaatama ja ma tahaksin, et Serbia keelustaks artiklid kaks ja kolm selleks, et äh, kõnealune piirkond saaks, äh, selleks, et kõnealused isikud äh, saaks üle anda riigile, kes peaks nad üle kohut mõistma. härra Soltes. többi nyugat-balkáni ország is Euroopa része. Ezért az ország Euroopa härra Sogor, vabandust. majanduslikult ja poliitiliselt Serbia kuulub Euroopasse ning neil põhjustel kui tõesti Serbia liituks Euroopa Liiduga, siis see vastaks äh, asjade loomulikule korrale, aga see on võimalik ainult juhul, kui leiab aset lepitus kõikide etniliste vähemuste vahel. inimesed on niivõrd palju kannatanud, aga see on tee Euroopa Liidu poole. mina toetan raportit ja julgustan Serbiat edasi liikuma. Neid reforme ei ole vaja Euroopa Liidul mitte. seda me ei peaks väljaspoolt peale suruma, vaid see on hädavajalik riigile endale, et ta saaks edasi liikuda. usun, et Serbiast saab eeskuju paljudele teistele. Uh, äh, moram reći da uh, äh, härra Šoltes. suur aitäh! ma tahaksin ütelda, et Serbia ja Serbia lähenemine Euroopa Liidule öö, toimub, me näeme, et Serbia on väga palju edu saavutanud ning seda erinevates valdkondades. ja eriti, mis puudutab justiitsreformi, tegemist on vajalike reformidega selleks, et ette valmistada Euroopa integratsiooni tee aga muidugi mõista. olukord äh, ei ole olnud alati väga soosiv, siinkohal pean silmas näiteks üleujutusi, mis tabasid Serbiat ning Serbia naaberriike. me peame äh, välja selgitama kõik need väljakutsed, millega Serbia peab toime tulema, enne kui saab kiirelt liituda Euroopa Liiduga. siinkohal pean silmas näiteks Serbia suhteid naaberriikidega. me peame olema solidaarsed Selb-, Serbiaga. suur aitäh ning nüüd läheme edasi Kosovo hääletuste selgituste juurde, aga enne tahaksin välja tulla ühe avaldusega, sellepärast et ma ütlesin ennist, et kolmveerandini on meil aega ja nüüd võtan veel selgitused ainult Kosovo kohta ning Rosati raporti kohta nii et kolleegid, kes soovivad nüüd lahkuda pärast seda teadaannet, saavad teada ja homme antakse teile võimalus selgitada oma hääletust hääletuste selgituste alguses. nüüd siis Kosovo integreerumine Euroopaga ja härra Bogovitš. Resolucijo o procesu vključevanja Kosova sem podprl, saj predstavlja dober pregled nad žido-. suur aitäh mis puudutab Kosovo integreerumisprotsessi, siis äh, seda resolutsiooni sain mina toetada. see resolutsioon näitab äh, väga hästi seda, mis on toimunud viimastel aastatel. resolutsioonis tuuakse samuti välja see, millised probleemid äh, on veel, vajavad veel lahendust. Kosovo elanikkond tundub, veel ei näe mingit tulevikku oma koduriigis, sellepärast et seal on palju asutusi, mis ei toimi, diaspora on väga suur, aga diaspora on ainult üheks sümptomiks. ja tegelikult probleem on palju tõsisem. Kosovo asutused, ametid endiselt ei ole toimivad, muuhulgas organiseeritud kuritegevus lokkab. ja see on tinginud samuti inimeste lahkumise Kosovost. suur aitäh, härra Džambaski. suur aitäh. raportöör proua Lunatšek on suutnud koostada väga tasakaalustatud ja objektiivse raporti. muidugi mõista on palju probleeme Kosovos äh, Need on seotud äh, organiseeritud kuritegevuse, narkootikumidega kauplemisega, samuti majanduslike probleemidega. paljud inimesed on sunnitud Kosovost lahkuma. siin raportis me soovitame kaitsta etniliste vähemuste õigusi. ma usun, et see on õigeks teeks edasi liikuda Kosovo peab etniliste vähemuste õigusi kaitsma, kui nad tahavad Euroopa perre tulla. probleeme on palju, aga ma usun, et Kosovo töötab nende probleemide kallal, nii et toetasin. härra Tšalk. jah, aitäh, siin ar-, ei siin arvestatakse serlaste muredega, kes olid Viktor Hugole nii kallid Kosovo olukord äh, normaliseerub ja serblasi teisi koheldakse üha paremini, tundub. aga me täiesti eirame äh, seda, mis seal toimub, me näeme, et aastakümneid äh, Euroopa Liit ning Ameerika Ühendriik üritavad survestada seda piirkonda. Jugoslaavia lagunemisest peale on seal suur segadus SEGAT on äh, toetanud Euroopa Liit ning praegu toetab ka institutsionaliseeritud maffiate riigina. Äh, praegu on tegemist ka võimaliku kandidaatriigiga nagu äh, vabakaubandus ning Euroopa Liidu raamistik suudaks muuta selle väga keeruka piirkonna sügavaid probleeme. suur aitäh ja proua Bilbao, üks minut. suur aitäh, proua president. mina toetasin resolutsiooni Kosovo kohta sellepärast et inimesed on Kosovos väljendanud väga selgelt oma soovi ning ne-, nemad jagavad Euroopa Liidu alusväärtusi. põhiõigused, suveräänsus ja teised põhimõtted on need, millest lähtub see vana rahvas ja nad tahaksid kuuluda föderaalsesse Euroopasse ehk siis ühtsesse ruumi, kus me üheskoos võitleme ülemaailmsete väljakutsete vastu ja sinna peaksid võimalik, peaks võimalik olema kuuluda kõikidel erineva identiteediga inimestel, teiselt poolt on aga inimesi, kes arvavad, et nende riigi territoriaalne terviklikkus on kõrgemal inimeste tahtest. suur aitäh, nüüd läheme edasi viimase hääletuste selgitusega Rosati raport ning esimene saab sõna proua Jufrida suur aitäh, lugupeetud president, mina hääletasin selle raporti poolt sellepärast, et me peame kõik tunnistama, et see majanduskasv ja majanduse hoogustumine, mida ootasime, ei ole kätte jõudnud. Ehm, tea, kas komisjoni ennustused on reaalsed, kolm prioriteeti, mis siin äh, välja on toodud, on vajalikud, ehm, struktuurireformid, investeeringud ning äh, eelarvete äh, tasakaalustamine. siin selles raamistikus tuleb samuti mainida paindlikkust. Ehm, eelarvete kohandamine ei tohi mingil juhul juhul takistada majanduskasvu, samuti tuleb investeerida koolidesse, teadustesse, VKE-d, mis on üheks kõige suuremaks allikaks turgudele, on endiselt suurtes raskustes seoses krediidi ja rahastamise saamisega sotsiaalkaitsetasemed on paljudes riikides miinimumtasemele ning väga kaugele standardiseerimisest. struktuurifonde ei, ei kasuta õigesti, vahendid lähevad kaduma, seega kui me tahame, me aga me peame eelkõige vaatama, mida oleks võimalik parandada, et äh, olukord paremaks läheks. suur aitäh ja proua Kill! suur aitäh, ka mina toetasin seda raportit. tegemist on kasule ja investeeringutele keskenduva poliitikaga, reformid on väga olulised, neid on vaja liikmesriikides läbi viia, need peavad olema aga kasvusõbralikult sotsiaalselt tasakaalustatud ning äh, me peame rohkem tegema selleks, et äh, kasvu hoogustada Euroopas, aga ma usun, et komisjon peab samuti arvestama liikmesriikides tehtud äh, jõupingutusi selleks, et lahti saada maksudest kõrvale eelmisest maksupettusest ning samuti tuleks toetada neid liikmesriike, kes on liigset defitsiiti piiranud suur aitäh, proua Maletitš! suur aitäh! Need kolm sammat, millele kasv põhineb, on struktuurireformid, fiskaalne konsolideerimine ning investeeringud. investeeringud äh, haridusse, teadus- ja arendustegevusse, moderniseerimisse, odavamatesse energiaallikatesse on olulised selleks, et konkurentsivõimelised olla. investeeringutest on puudu sellepärast et äh, praegu ei olda valmis riske võtma ning ei ole ka mingit lootust, meie finantsturud on liigselt killustatud. investeerimise lõhet on võimalik aga ületada, kui me äh, loome uusi võimalusi laenude saamiseks ettevõtjatele. siin sellest raportist selgub, et positiivne ja julge valitsemine võib viia positiivsete tulemisteni ning see on ka põhjuseks, miks toetasin koos enamusega seda raportit. aitäh, Rootsi Nietzsche, palun üks minut. suur aitäh, lugupeetud president, kriisi, majanduskriis endiselt mõjutab meid, see takistab Euroopa Liidu majanduse kasvu kaks tuhat viisteist, äh, me ootame aga paranemist, samuti kaks tuhat kuusteist aga seda on võimalik ainult, kui me lähtume kolmest sambast, mis on ära toodud ka kahe tuhande viieteistkümnenda aasta mm, majandusanalüüs, investeeringud, struktuurireformid ning samuti mm, vastutustundlik eelarve, mis on vajalik kasvuks. Euroopa Liit peab samuti parandama omaenda konkurentsivõimet maailmas, me peame investeeringuid ligi meeldima, me peame pöörama tähelepanu Äh, kaupade ning turgude, äh, kaupade teenuste turgudele. samuti tuleb parandada avalikku haldust ning äh, tööturu olukorda. siinkohal tahaksin eriti juhtida tähelepanu noorte töötusele. toetasin ka raportit, sellepärast et siin liigutakse õiges suunas. suur aitäh, härra Messerschmidt, palun! suur aitäh, mina hääletasin vastu mitte seetõttu, et ma oleksin nende arvude vastu, mis siin on, me võime alati ju sisu arutada, aga see perspektiiv, mis siin välja, välja tuuakse, on täiesti äh, väärastunud. majanduskasv maailmas mujal on äh, suurem kui Euroopas Euroopas parem kui äh, Euroopa Liidus, Euroopa Liidus parem kui euroalal, see on probleemiks. nii me peame sellest äh, kohutavast eurost lõpuks lahti saama ja me peame seda mõistma. me peame selle projekti prügikasti viskama ja alles siis suudame äh, kasvu hoogustada Euroopas suur aitäh, härra Paltsu! elnök asszony, köszönöm a szót! az európai szemeszterről. suur aitäh! Euroopa poolaasta on miski, mille vastu ma olen põhimõtteliselt. kui kriis puhkes, siis selgitati meile, et tuleb luua Euroopa majanduse valitsemise süsteem. osade jaoks oli tegemist liiga tugeva sõnumiga, nii et seda oli vaja mõneti maskeerida. me nägime seega ette majanduskoostöö ja nimetasime selle semestriks või poolaastaks mis see siis on, me sunnime liikmesriikidele peale reegleid, ütleme, mis nad peavad tegema, mis nad peavad oma eelarvetesse kaasama, seejärel jäävad aset konsultatsioonid ja seejärel me vaatame, kas Euroopa Liit nõustub või mitte nende erinevate eh, eelnõudega, mis talle esitatakse. aga tuleb ütelda, et see meede on selline, mis ütleb täpselt liikmesriikidele ette, mida teha, mida mitte suur aitäh, kolleegid, ülejäänud hääletuste selgitused äh, võtame homme äh, hääletuste selgituste alusel ning jätkame täna kell kolm.